Gabriel Mato raport kalanduspoliitika struktuuri ja tehniliste meetmete ning mitmeaastaste kavade kohta. annan sõna raportöörile neljaks minutiks, palun. Quisiera... suur tänu, proua president. kõigepealt sooviksin ma tänada kõiki kolleege nendepoolse panuse eest ja tänada ka sa-, parlamendi vastavaid talitusi. Mm, mitmeaastased kavad võimaldavad meil saavutada meie ühise kalanduspoliitika eesmärke ja kõigel sellel on ka poliitiline tähendus. sellest sõltub sadade tuhandete kalameeste heaolu ja ma arvan, et me peame kaasajastama praegust praegusi õigusakte selleks, et nad oleksid vastavuses meie ühise kalanduspoliitika ja me peame siia sisse tooma piirkonnad, tagasiheitekeelu ja me peame ähm, loobuma ja ka nendest reeglitest, mis on aegunud. väga tähtis on see, et meie õigusaktid oleksid paremini mõistetavad, selleks et oleks võimalik eh, vastava sektoril ka neid paremini ellu rakendada. mis puudutab uut määrust, siis see peab paindlikult suutma vastata vastata meie ees seisvatele probleemidele, ökosüsteemide muutused, uued eesmärgid ja me peame kaasas käima selle arenguga ja see määrus ei tohi kujuneda endast suurt takistust selle sektori jaoks ja me peame arvesse võtma ka uusi teadusuuringuid. väga tähtis on see, et me kaasaksime ka vesiviljeluse sektori ja me peame paremini arvesse võtma just seda, kuidas erinevaid püügipiirkondi ratsionaliseerida, kõik peab olema paindlik ja me peame suutma leida vastuse ka uutele, uutele olukordadele, uutele küsimustele väga tähtis on see, et me tooksime sisse proportsionaalsuse kriteeriumid ja selleks, et vältida pöördumatuid sotsiaalmajanduslikke mõjusid ja seetõttu olen ma välja pakkunud uue eh, ülesehituse, mis tugineb neljale sambale kõigepealt oleks tegemist üldiste reeglite, spetsiifiliste reeglitega, mis puudutavad kõige suuremaid kalanduspiirkondi ja läbi kaasotsustuse menetluse võetakse vastu ühised, ühtsed kriteeriumid ja reeglid. edasi väga tähtsaks teemaks on just regionaliseerimine, regionaalsed reeglid. mis puudutab mitmeaastaseid kavasid, siis kujutavad nad endast igati asjakohast ja adekvaatset instrumenti selleks, et ellu viia äh, püügipiirkondi puudutavaid meetmeid. ja kaasotsustaja peab Äh, jätkama oma jõupingutusi just mitmeaastate kavade osas ja selles peame me äh, tuginema just hiljutistele äh, ka kohtulahenditele. väga tähtis on ka nende mitmeaastaste kavade kontseptuaalne pool ja ma loodan, et see meie omaalgatuslik raport võimaldab meil alustada arutelu selleks, et kujundada omapoolne konstruktiivne lähenemine ja kuulata ära ja võtta arvesse ka kalandussektori äh, huvisid ja arvamust selleks, et säilitada me ja tagada meie kalavarude jätkusuutlikkus. me loodame, et te võtate arvesse neid meiepoolseid äh, soovitusi, mis sisalduvad nende, selles raportis. nüüd tuleb vaba mikrofon. kõigepealt sõna härra Mille Moolil mikrofon, mikrofon palun lülitage sisse. suur tänu, proua president, suur tänu härra Matole eh, nende muudatuste eest, mis ta on välja pakkunud sellesse määrusesse ja mis on tõesti eh, vajalikud selleks, et sisse viia uuendused meie uues kalanduspoliitikas, nagu näiteks tagasiheitekeeld. praegused eh, sätted sätted ja kriteeriumid on väga erinevad ja laiali paisatud väga mitmetesse erinevatesse õigusaktidesse. meil on vaja ühtset raamistikku kõigi püür, püügipiirkondade jaoks. me peame ellu viima regionaalsed standardid, aga samas peame tagama teatud paindlikkuse, nii nagu härra Mato ütles äh,, kodifitseerimise protsessi tuleb kaasata ka kalandussektor ise väga tähtis on see, et me võtaksime arvesse nii majandus, sotsiaalsed mõõded ja me peame suutma vältida varasemalt tehtud vigu, nagu näiteks ähm, erinevate püügivahendite kasutamine. härra Sira Santos järgmisena, palun. suur tänu ma tahaksin rõhutada seda, et kalapüük peab ühte sammu käima äh, Euroopa vastava poliitikaga ja äh, uue direktiiviga. praegusel hetkel me arutame lähiaastate püügivõimalusi ja äh, arutame ka näiteks Balti mere, Läänemere mitmeaastast kalapüügikava. ja me peame tuginema teadusuuringutele väga tähtis on just äh, jätkusuutlikkus ja see, et me suudaksime vältida äh, nii keskpikas kui pikemaajalises perspektiivis erinevaid riske, mis puudutavad seda, seda valdkonda nii et ma tahaksin siinkohal tänada raportööri härra Gabriel Matot tema raporti eest. ma ei ole nõus kõigi selle raporti detailidega, aga me oleme igal juhul sama meelt selles osas, mis puudutab äh, ökosüsteemide ja mere äh, kalavarude jätkusuutlikkust. proua Tomasek prilagođavanje tehničkih mjera specifičnostima svake ribarske. suur tänu proua asepresident tehniliste vahendite kohandamine iga kalapiirkonna omapäradega on see, mis viib meid jätkusuutliku kalanduseni, nii et meil on üks ja sama eesmärk, kuid lahendused ei saa olla samasugused ja mul on hea meel, et raportöör on seda ka mõistnud. endiselt on Euroopas piirkondi, kus kalandus ei ole mitte ainult äri ja tööstus, vaid ka eluviis, mis on olemas olnud juba sajandeid ja mille peaks ka säilitama. universaalsed lahendused jätkusuutliku kalanduse osas Vahemere piirkonnas, kus keelustatakse terve rida vahendeid mitte kaubanduslikul eesmärgil äh, kalapüügile, need on märkimisväärselt kähist-, eh, kahjustanud teatud eh, ehm, Kroa-, Horvaatia piirkondi ja mul on hea meel, et siin raportis on astutud samm õiges suunas. aitäh, proua asepresident. olen väga tänulik härra Matole, et ta selle omaalgatusliku raporti parlamendis üles võttis, et me saaksime komisjonile anda oma sisendi komisjonile tehniliste nüansside väljatöötamisel, sest paljuski on kalandus ülereguleeritud sektor. just kui me räägime väiketöönduslikust kalapüügist ning seda tuleks vähendada, sest eh, mõttetut regulatsiooni on nii palju, et näiteks kvoodi osas tuleb isegi märkida ära, mis päevadel ollakse merel, siis on veel võrgureegel, mis lihtsalt ei toimi käsitööndusliku kalapüügi juures ja lisaks tuleb veel maksta sotsiaalmaksud ja nii edasi ja nii edasi. lõpuks on kalamehel vaja, kaluril vaja ainult kolme-nelja asja, mis reguleeritud oleks. piirkond, kus saab püüda kvoot liigiti Äh, võrgusilma suurus ning, äh, ning lisaks kontrollasutus, mis äh, püütud kala kontrollib, ongi kõik, aitäh. järgmisena härra Marias, palun. aitäh, ühine kalanduspoliitika ei saa rajaneda homogeensel lähenemisel, see kõik koosneb kolmeteistkümnest määrusest ja tegemist on ühteliselt, suhteliselt kaootilise süsteemiga, mis ei ole omavahel eh, sidusalt eh, seotud ja on isegi vastuolulised ja selline tehniline lähenemine näitab, kui erinev on lähenemine ka Vahemere piirkonnale. komisjon eh, on äh, E, komisjon ei ole oma lähenemises hõlmanud Vahemere piirkonda, kuna olukord on e, seal e, keerukas. Euroopa Liit ei peaks hakkama ühise kalanduspoliitika raames hakkama eraldi meetodeid välja tooma, vaid kehtestama tõepoolest võrdsed tingimused kõikidele piis-, piirkondadele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 meil on äh, palju saari ja palju elanikke rannikualadel, kes tegelevad äh, kalandusega juba sajandeid äh, ja sellel valdkonnal läheb praegu halvasti. me peame kuulama, mida meie kaluritel öelda on ja seetõttu, kui me muudame Euroopa kalanduspoliitikat, siis peame kuulama kalurite endi häält, eriti just väike laevadega kalu, kalapüüdjate häält, sest neile tundub, et keegi ei kuula neid. me peame kvootide väljatöötamisel enam äh, rajanema teaduslikele andmetele, kuid äh, samas äh, kindlasti pidama kinni ka õigluse põhimõttest. nüüd aga sõna härra Ferreirale senhora presidente as medidas técnicas e os planos plurianuais constituem aitäh tehnilised meetmed on kasulikud ja mitmeaastane kava aitab meil saavutada teatud stabiilsuse teatud ettenähtavuse sektoris, mida, mis tege-, tegelikult on vägagi ettenägematu liikmesriikidel on siin rääkida kõige kaalukam roll. Lissaboni leping on määranud äh, kalanduspoliitika Euroopa Liidu pädevusse. tihtipeale ei võeta arvesse seda, kuivõrd erinevad on piirkonnad oma ressurssidelt, oma kalanduspraktikalt, kalanduseetikalt. me peaksime püüdma jõuda ühistele eesmärkidele, võtma arvesse mm, rannikualade kogu, kogukondade eesmärke ning samas oma ressursse mõistlikult haldama. nüüd aga sõna proua volinikule uuesti. aitäh. tehnilised äh, konservatsioonimeetmed, äh, see raport äh, annab ettekujutusi sellest, millised need tehnilised äh, meetmed võiksid olla ja see on vägagi ajakohane raport, sest komisjon just valmistab ette seadusandlust moderniseeritud lähenemise kohta tehniliste meetmete osas. raport on vägagi kooskõlas meie enda analüüsiga selles osas, mis puudutab äh, lihtsustamist kalanduspoliitikas võin kinnitada, et me kavatsema selle ettepaneku esitada kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta alguses. põhimõtteliselt see koosneb raamistikust, põhireeglitest, mis hõlmavad kõigi, kõiki äh, Euroopa Liidu veekogusid. see võimeldab äh, lihtsustamist äh, saavutada liiastest reeglitest loobuda ja see on suurepärane võimalus äh, kasutada paindlikumat lähenemist selleks, et äh, saavutada säästlik äh, kalavarude haldamise eesmärk. kuid see eesmärk kindlasti meie kalavarude säilitamise eesmärki ei muuda mitmeaastased kavad, komisjon siingi on väga nõus teie raporti järeldustega. see kava on osa ülevaadatud äh, kalanduspoliitikast, see on põhiline instrument selleks, et saavutada äh, suurim äh, jätkusuutlik saak ja see annab ka teatud stabiilsuse kalandustööstusele ja see on samuti oluline vahend lossimiskohustuse tagamiseks. läbirääkimised esimese sellise mitmeaastase kava osas on lõpuks päris jõudsasti edenemas, me oleme nüüd üle saanud institutsioonide vahelistest ning poliitilistest erimeelsustest ja komisjon loodab, et saavutame komisjon, kompromissi õige peatselt ja loodame, et ka meie saame kaasa aidata sellise kokkuleppe saavutamisele ja hea meelega teeme koostööd parlamendiga nende kahe tähtsa teema osas, mis on meie pikaajaliste keskkonda, keskkonna ning majandushuvide jaoks väga